et härra Mihhail Turtšanu valiti teisest märtsist parlamendi liikmeks ja ta asendab härra Eduard Raul Helvigit. vastavad Hispaania ametiasutused andsid mulle teada, et proua Estefania Torres Martinez on kahekümne viiendast märtsist Euroopa Parlamendi liige ja tema asendab härra Pablo Echenique Robat. parlament Äh, kinnitab mõlemad kolleegid ametisse. tervitan teid siin ja annan teile ka teada, et vastavalt kodukorra reeglitele võite täieõiguslikult Euroopa Parlamendi koosolekutel ja tema organite koosolekutel osaleda. kahekümne kolmandal märtsil kontroll